mist homoseksuaalide vastu ning ka õiguslikku olukorda parandada, kui kõneks on seksuaalvähemused Ugandas. aitäh, äh, härra Piibalks, ma olen saanud kuus resolutsiooni eelnõu. Need äh, arutelud on lõppenud ja hääletus toimub pärast järgmist äh, arutelu, mille teemaks on Eritreast pärit pagulaste pantvangis hoidmine Siinai poolsaarel. kõigepealt saab sõna proua Šake. aitäh, president, volinik, kolleegid, umbes kakssada viiskümmend eritrealast on tõenäoliselt pantvangis eh, Siinai kõrbes, neid kiusatakse taga, neid on vägistatud hiljutised sündmused on äh, osaks äh, inimkaubanduse võrgustikust, mille läbi siis äh, inimesi Aafrikast Egiptusesse tuuakse Egiptuse võimud ei ole andnud infot, mida ÜRO organid on nõudnud, diplomaatilisi jõupingutusi tuleks äh, suurendada, ÜRO pagulaste ülemvolinik peaks tegema rohkem jõupingutusi, et sellele inimkaubanduse võrgustikule lõpp teha. Egiptus äh, peaks äh, pagulasi kohtlema vastavalt rahvusvaheliste õiguse normidele ja ei tohiks kasutada nende vastu jõudu, kui tegemist on sisserändajate või pagulastega aitäh, äh, proua Šarke ja nüüd äh, härra Sassooli. president, tegemist on väga tõsise olukorraga. me leiame, et Äh, see sündmus, äh, mida Euroopa meedias on kajastatud, äh, sellega tuleb tegeleda nii Euroopa Parlamendil kui teistel institutsioonidel. ma kutsun komisjoni üles asja vastu huvi üles näitama, sest tegemist on tõelise hädaolukorraga, humanitaarkatastroofiga. inimriigid peavad, liikmesriigid peavad tegema kõik, mis nende võimuses, et need pagulased saaksid äh, lahkuda, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid neid vastu võtaksid. me kutsume komisjoni üles tegema kõik, mis võimalik, äh, äh, vastavaid jõupingutusi tegema. komisjon peaks kasutama ka Euroopa Pagulaste Fondi rahasid. aitäh, härra Sassooli ja järgmisena üheks minutiks härra Tänok president, meie fraktsioon mõistab hukka selle kohutava kohtumise, mille osaliseks on need süütud Eritrea päritolu inimesed tegemist on kaasaegse orjapidamisega, mida praktiseerivad inimkaubitsejad. me tervitame Egiptuse valitsuse jõupingutusi uurida neid süüdistusi ning tagada nende pagulaste vabastamine, aga me peame vaatama ka sellele, miks need inimesed üleüldse põgenevad kodumaalt. vastus on selles, et Eritrea režiim on kõige repressiivsem kogu meie planeedil need inimesed lihtsalt loodavad, et neil võib-olla õnnestub saavutada parem elu kuskil mujal, need eh, kes jäävad Eritreasse, need lihtsalt võetakse armeesse või peavad to eh, toime tulema majanduse tingimustes, mis on täielikus pankrotis eh, sõdade tulemusena Etioopiaga Eritreal ei ole kunagi toimunud äh, valimisi. Äh, Wikileaki lekked näitavad, et USA äh, diplomaadid kirjeldavad Eritrea presidenti kui julma liidrit. ma arvan, et me peaksime tegema kõik, mis võimalik, et see Aafrika türann võimult kõrvaldada ning me peaksime peatama need Cotonou lepingust tulenevad privileegid, mida tema riik saab. suur tänu, kolleeg Tänok ja järgmisena üheks minutiks härra Preeda în fiecare an. tänan, härra president. iga aasta peavad sajad tuhanded inimesed äh, Somaalia poolsaarelt äh, põgenema, nad äh, soovivad Egiptuse kaudu edasi, aga nad satuvad inimkaubitsejate kätesse, kellel ei ole mitte mingisugust äh, austust inimelu ees, inimelu äh, võrdub äh, lunarahaga. põgenikud on äh, öelnud rahvusvahelistele organisatsioonidele, et lunarahad ulatuvad kuni kaheksa tuhande dollarini inimese kohta. me peame nende inimeste kaitseks välja astuma, sellepärast et neid koheldakse väga julmalt. naistele langeb osaks lausa mitmekordne vägistamine me peame säilitama konstruktiivse lähenemise, samas ja tunnustama Egiptuse püüdluseid nende kuritegude lahendamisel ja inimkaubanduse vastases võitluses, aga meil ei ole vaja lihtsalt mitte karme sõnu siin teha, vaid meil on vaja pakkuda ka Egiptusele praktilist abi. suur tänu ja järgmisena kaheks minutiks härra Tavares, palun. austatud kolleegid Eritrea põgenike olukord Siinai kõrbes on ääretult äh, murettekitav, nagu mitmed kolleegid on maininud, aga me peame arvestama ka seda, kuidas oleks võimalik äh, võidelda nende inimkaubitsejate vastu, kes äh, hoiavad inimese pantvangis ja lõuna, nõuavad veel kõrget lunaraha. tuleb tagada põgenike kaitse isegi siis, kui me võitleme inimkaubitsejate vastu ja me peame tähelepanu pöörama ka nendele põhjustele, miks üldse inimesed äh, teast lahkuvad. varem nad läksid äh, Liibüa kaudu äh, teele ja edasi Itaaliasse, see kanal on nüüd pandud kinni. Liibüas on ka vastavad põgenikekeskused. igal juhul Euroopa Komisjon äh, peaks saatma oma delegatsiooni Egiptusesse, et äh, selgitada neid asjaolusid ja pakkuda välja ka Euroopa-poolseid äh, lahendusi. siin on tegemist inimõiguste poliitikaga, tuleb kaasata Euroopa põgenikefond. Need inimesed ei saa pöörduda tagasi Eritreasse, nad ei saa jääda sinna transiitriiki. ei ole mitte mingisuguseid ähm, meetmeid, mis võimaldaksid teha edusamme. nii et poleemika on siin tõesti suur kui oleks tagasipöördumisvõimalus, siis äh, oleks olukord palju parem. ma ise olin ka raportöör ja komisjon võiks äh, aidata kaasa nende põgenike tagasipöördumisele, aga me ei saa siis, kui me otsuseid läbi suruda, inimesed peavad jääma Siinae kõrbesse. nii et äh, meil äh, ei ole siin vaja ainult poliitikat teha, vaid inimelusid otseselt mõjutada aitäh ja järgmisena poolteist minutit kolleeg Lohpiilar. aitäh, härra president. Äh, telefonikõnest Itaalia preestri ja Itaalia ja Eritrea vangi vahel äh, saime me teada, et äh, et südametunnistuseta inimkaubitsejad ähvardavad inimesed maha lasta, kui nad loonaraha ei maksa. Nendel inimkaubitsejatel ei ole mingeid süda-, Äh, mingit südametunnistust, nad on mõned äh, juba maha lasknud või äh, neid piinanud. Ist-, <clears throat> vaadatakse lihtsalt pealt, mis juhtub selles piirkonnas, kuhu järjest rohkem jõuab põgenikke, kes üritavad minna Iisraeli või Euroopasse ja kellel ei ole mingeid dokumente. E-, Egipt, Egiptuse territooriumil on tegemist piiratud ligipääsuga alaga ja vastavalt Human Rights Watchile on äh, seal alates kahe tuhande seitsmendast aastast maha lastud äh, päris palju põgenikke, kes on üritanud piirist, äh, piiri ületada. räägitakse rohkem kui tuhandest rändajast, kes üritavad siis piiri ületada ja üritatakse seal piiri paremini valvata ja on äh, Negevi võrg, kõrbes asutatud ka äh, põgenikelaager. me kutsume üles tegema koostööd äh, pagulaste organisatsioonidega ja taga ta,, tagama pagulaste kaitse. me näeme aga ka seda, et Euroopa peab hoolitsema nende pagulaste saatuse eest, kes saadetakse meie piiridelt tagasi ja kes ei saa tagasi pöörduda oma koduriiki, nagu see Eritrea põgenike puhul on. aitäh kolleeg Lohpillerile ja järgmisena saab fraktsioonide nimel sõna härra Kaczmarek üheks minutiks. suur tänu, daamid ja härrad põgenike olukord Hiina territooriumil on kohutav. Egiptuse ametivõimud püüavad võidelda inimkaubanduse nuhtlusega. me peame aitama põgenikke, pantvange, kõiki, kes meie abi vajavad. me peame Iisraelit ja Egiptust toetama nende võitluses inimkaubandusega ja peame mõistma, mis põhjused on selle taga. me peame koostööd tegema Eritreaga ja teiste Somaali poolsaare riikidega, et vähendada rändesurvet Euroopale. kui me probleemi juurte kallale ei asu, siis me ei suuda ka probleemi väli, välja juurida. meie arvame, et Rahvapartei resolutsiooni ettepanek on olemasolevatest kõige parem aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna äh, kolleeg Komes. peab ütlema, et äh, Egiptus ei saa lihtsalt äh, piiri sulgeda põgenikele, Aafrika põgenikele. iseäranis Somaali, Somaalia ja Eritrea puhul Egiptus saab küll varjupaiga taotlejaid vastu võtta, kui inimesed põgenevad terrorismiohu eest. inimesed tuleb vastu võtta, aga Egiptus petab neid inimesi, kes soovivad läbi, läbi Egiptuse põgeneda. nagu me teame, Human Rights Watchi andmetel ja ÜRO põgenike voliniku andmetel tapetakse põgenikke Egiptuses, aga meie peaksime aitama põgenikke. aitäh, kolleeg Rinaldi, te ei ole siin, sellepärast ma annan sõna pooleteiseks minutiks proua Sarg-, Sargentinile. Dank u voorzitter collega's laten we eerlijk zijn de resoluties zoals die nu voorliggen zijn een slap. armsad kolleegid olgem ausad see re, need resolutsioonid on väga nõrgad võrreldes sellega mis me äh, nädala alguses koostasime me nüüd ütleme lihtsalt et olukord on raske ja me varjame tõsiasja et eritrea pagulasi peetakse pantvangis me ei ole valmis äh, rääkima sidemetest mis on itaalia ja liibüa vahel äh, ja et me oleme kogu Euroopa kinni pannud pagulaste jaoks äh, ja seetõttu peavad poliitilised pagulased minema teistesse riikidesse, peavad minema sellistesse piirkondadesse, sellistesse territooriumitesse, mis on veelgi ohtlikumad kui varem e-, Eritrea poliitilised pagulased ei saa minna tagasi oma äh, riiki kui Euroopa Parlament tahab kaitsta Euroopat pagulaste eest, siis me peame äh, avama oma saatkonnad Eritrea lähedal, sellepärast et need inimesed saaksid poliitilist varjupaika taotleda. see ei ole seni olnud õige ja pärast äh, seni olnud nii ja vastavalt sellele, mida ütles Rahvapartei, öeldakse, et mida tuleb teha, peab tegema Egiptus, miks me ei ütle, et need inimesed on riskiolukorras sellepärast, et meie ei võta vastutust? Äh, me oleme äh, nende elu, elud äh, lihtsalt mängu pannud. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Paška. suur tänu, Siinai piir on see piir, üle mille tuhanded eritrealased äh, püüavad põgeneda, et saada, jõuda parema eluni ning nad puutuvad kogu inimkaubitsejatega, kellele nad peavad maksma selleks, et päästa ka üle piiri ja põgene-, pagulastel ei ole mingeid õigusi, nad äh, jäetakse oma saatuse hooleks ning nad on äh, nende inimeste armu all, kellele nad on maksnud selleks, et neid illegaalselt üle piiri viiakse me hiljuti nägime selle situatsiooni ulatuslikkust ja nüüd on jõudnud kätte aeg, et koos asjasse puutuvate riikidega leida ka mõistlik lahendus Eritrea pagulaste jaoks. aitäh kolleeg Paškole ja muude kõnelejate nimel saab sõna üheks minutiks kolleeg Makovei. On December 7 the UNACR seitsmendal detsembril UNHCR väljendas oma muret, et äh, Siinai äh, poolsaarel hoitakse kinni äh, suurt hulga Hebreest pärit pagulasi ning soovitakse konkreetsed rahasummad selleks, et need inimesed pääseksid parematesse tingimustesse elama. Neid hoitakse kõrbes, kaubakonteinerites, neid pekstakse. Eritrea valitsuse hoiak on ärevust tekitav selle asemel, et kaitsta oma kodanikke ta leiab, et tegemist on dissidentidega, keda ei soovitagi riike. me tahaksime, et Egiptus ja Iisrael teeks kõik, mis võimalik selleks, et äh, lõhkuda ära organiseeritud kuritegevuse äh, võrgustik ning kaitsta neid inimesi. Äh, ning tuleb parandada ka nende inimeste olukorda selleks ja selleks tuleb rakendada UNHCR-i standardeid ja sätteid. aitäh kolleeg Makoveile ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni juurde ja annan coleg Pasescule sõna üheks minutiks. președinte, încă de la început doresc să subliniez faptul că sus-. Äh, aitäh, algusest peale, ma tahaks viidata sellele, et äh, resolutsiooni ettepanekus e, rahva, et me toetame Rahvapartei resolutsiooni ettepanekut, meil ei õnnestunud jõuda kokkuleppele teiste fraktsioonidega, et äh, võtta vastu ühist resolutsiooni olukord selles Aafrika osas on väga murettekitav, sest selles äh, piirkonnas on äh, väga levinud organiseeritud äh, kuritegevus. võttes arvesse Aafrika pagulaste suurt arvu, kes seda piirkonda läbivad, siis kakssada viiskümmend koda-, põgenikku on saanud, sattunud halba olukorda ja kahjuks olukord halveneb veelgi. ja on ka räägitud, et äh, neid äh, pantvange ei lasta vabaks, sellepärast et perekondadel ei ole raha, et lunaraha maksta. Euroopa Parlament peab selle vastu välja astuma ja peab äh, tegutsema nende kuritegelike organisatsioonide vastu, kes mm, tuleb tirida kohtu ette. lõpe-, piinamine tuleb lõpetada. aitäh kolleeg Baseskule ja järgmisena saab sõna kolleeg Šegedi tisztelt képviselőtársaim természetesen. aitäh lugupeetud kolleegid, iseenesest mõista, mõistame hukka äh, selle, kuidas pagulastega ümber käiakse. ma loomulikult toetan seda, et Euroopa Liit astuks samme pagulaste kaitsmiseks ja nende olukorra parandamiseks, aga see suundumus, mis äh, on kirjas selles resolutsioonis, on minu jaoks ummiktee. minu me-, kaks punkti on minu meelest eriti halvad. Ähm, esiteks äh, fondi loomine selleks, et ähm, neid pagulasi aidata, ma ei saa seda aktsepteerida, eriti kuna Euroopa Liidus on miljoneid inimesi, kes elavad vaesuses, äh, Ungaris on neid inimesi kolm miljonit ja enamus äh, enamus pensionäre ei saa oma pensioniga hakkama, see ei ole mitte üksnes Ungaris nii, vaid sellest on saanud tõesti juba öö, omaette trend. ja me peame eelkõige hoolitsema nende inimeste eest öö, oma koduriigis, kelle, kes kannatavad. ning teiseks, Euroopa Liit on juba küllastunud migrantidest öö, ja Euroopa Liidul on võib-olla siin vahendaja roll, aga me ei peaks neid äh, inimesi vastu võtma oma riikidesse. aitäh, härra kolleeg Šegedi, ma luban veel kahel inimesel sõna võtta. Äh, proua Gretu, palun. <clears throat> aitäh. enamus Eritrea kodanikke on üritanud äh, põgeneda diktatuuri eest ja seetõttu nad äh, väärivad äh, pagulasstaatust vastavalt ÜRO reeglitele. ja ma arvan, et rahvusvahelised organisatsioonid peaksid täitma oma ülesannet ja tulema neile inimestele vastu. Nad need inimesed on väga halbades olukord, väga halvas olukorras, kõrbes, naiste olukord on eriti murettekitav, rahvusvaheline üldsus peaks vahet, vahele astuma. mis puudutab inimkaubandust, siis väga paljud palju pagulasi on viimastel aastatel tapnud ka Iisraeli äh, väeosad. ma arvan, et vägivalla vastu tuleks äh, võidelda kõigi vahenditega ja ma arvan, et ka ÜRO pagulaste ülem komissar peaks äh, äh, nende pagulaste olukorda parandama. aitäh ja lõpetuseks saab kolleeg Tšiobro sõna. härra president, Eritrea põgenikud seisavad väga traagilise olukorraga silmitsi. me näeme, kui hirmus olukord on, aga me peame mõistma, miks see nii on inimõigusi rikutakse, inimesi kiusatakse taga poliitiliste veendumuste pärast, kristlasi kiusatakse taga Eritreas. me peame omalt poolt tegema kõik selleks, et muuta Eritrea ametivõimude suhtumist. kahe tuhande seitsmendal aastal oli praegune Eritrea liider uhkelt vastu võetud Brüsselis, aga ta peaks vastutama kõige selle eest, mis seal toimub. aitäh ja lõpetuseks saab sõna volinik Piebalgs. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, Euroopa Komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret. raport, mis on kätte saadud, räägib mitmest sajast pagulasest Eritreest, Etioopiast, Sudaanist ja Somaaliast keda hoitakse pantvangina Siinai poolsaarel ja nende vangistajad nõuavad äh, makset nende vabastamise eest. me hakkasime seda äh, olukorda kontrollima, tahtsin veel hinnata, mis seal toimub, et selleks, et sellele ka reageerida kohaselt. Euroopa Liidu delegatsioonil Kairos on väga tihedad kontaktid kohalike kodanikuühistusorganisatsioonidega ühis, ja ka ÜRO pagulaste ülemanikuga ning regioonide esindustega Kairos. Nad jälgivad seda olukorda väga tähelepanekult. koostöös Euroopa Liidu liikmesriikide saatkondadega on pöördutud ka äh, välisteenistuse poole ning äh, meie oleme väljendanud omapoolset muret ning oma veendumust selles osas, et Egiptuse amet ametivõimud peaksid võtma kasutusele meetmed selleks, et inimest ei vabastada ning pakkuda neile ka sobivat kaitset. on informatsiooni selle kohta, et püütakse leida neid pagulaste rühmi ning loodetavasti need asjad ka selguvad järgmiste päevade jooksul. tegemist ei ole ainukese murettekitava äh, kaasusega, sisserändajatel, põgel, põgenikel on äh, mitmeid probleeme, kuid kõige äh, raskemaid probleeme on äh, kirjeldatud just Hiinas. väga paljud sisserändajad või põgenikud, kes tahavad minna Iisraeli, need peetakse kinni, neid koheldakse halvasti. me oleme seda teemat mitu korda tõstatanud oma Egiptuse partneritega oma tavapäraste alakomisjonide kokkusaamiste kaudu ning rääkides sisserändamise teemast ning poliitilistest teemadest, kaasa arvatud ka inimõiguse teema viimane juhus oli Euroopa Liidu Egiptuse assotsiatsioonikomisjoni kokkusaamine Kairos neljateistkümnendal äh, septembril, kus seda teemat tõstatati. ja Euroopa Liit on pidevalt palunud, et Egiptuse ametivõimed parendaksid oma süsteemi ja parendaksid ka seda kaitset, mis pakutakse äh, äh, asüülitaotlejatele, sisserändajatele ning meie oleme pakkunud neile ka oma poolt tuge. Euroopa Liit on palunud, et Egiptuse ametivõimud tagaksid et non-refoulement põhimõtet järgitakse kõikide sisserändajate poolt, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, kaasa arvatud Eritrea. ning me soovime ka seda, et ÜRO pagulaste ülemvolinikule antaks juurdepääs kõigile äh, Äh, kõikidele riigi poolt kinni peetud varjupaiga taotlejatele, pagulastele, kaasa arvatud nendele, keda hoitakse kinni Siina ja Puulsaarel. siin on mitmeid valdkondi, mida tuleb rõhutada. käesoleva aasta kevadel Egiptus võttis vastu uue seadusandluse, mis kriminaliseeris inimkaubitsemise äh, ning äh, samas ka kaitseb selle ohvreid. tegemist on äh, äh ka äh, seadusega, mis võeti vastu, mis keelustab ka organite piiriülese transpordi. me püüame seadusliku raamistiku äh, rakendamisele kaasa aidata ning oleme pakkunud omapoolse koostööd antud valdkonnas oleme pakkunud omapoolset toetust ka ÜRO pagulaste ülemvolikule ning kodanikuühendustele selleks, et oleks võimalik tagada paremaid elamistingimusi ning kohast õiguskaitset Äh, varjupaiga taotlejatele, pagulastele, kes seal riigis elavad. me kindlasti järgima, jälgima ka edaspidi Siine poolsaarel asuvate pagulaste seisukorda ning suhtleme piirkonnas asuvate riikidega. me loodame antud juhtumi kiiret äh, lahendamist ja äh, mul on väga kahju nende inimeste tõttu, kes seal surma said. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs aitäh volinik Piibalksile. protseduuriline küsimus, härra Tavares, palun well,. Has... suur tänu. komisjon luges ette oma ettevalmistatud kõne nagu äh, keegi ei usaldaks, et komisjon saaks midagi ise vastata? härra volinik, härra kolleeg, ma palun, et äh, te räägiks äh, pro protseduurilisest küsimusest, mitte millestki muust. Micro aga see on protseduuriline küsimus, sellepärast me esitasime komisjonile konkreetse küsimuse ja me nõudsime, et komisjon saadas delegatsiooni Egiptusse, et hinnata kohapealset olukorda ja komisjon vähemalt võiks siis äh, äh siis vastavalt kaasotsustamise äh, ka arvesse võtta aitäh, härra kolleeg, aga kahjuks ei ole tegemist protseduurilise küsimusega, loomulikult te võite komisjonilt küsida ja komisjonil on ise võimalus otsustada, kas ta teile vastab. sellega on see arutelu lõppenud, meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletus toimub pärast äh, pärast arutelu ja ma äh,